kaks ähm, äh, lõplik päevakorra projekt on äh, teile laiali jagatud ning äh, teen ettepanekud muudatusettepanekute kohta. nimelt kõrge esindaja mõlemad sõnavõtud olukorra kohta Iisraelis ja Palestiinas ning olukorra kohta Lõuna-Sudaanis tõstetakse kolmapäeva pärastlõunalt teisipäeva pärastlõunale ja toimub aset siis peale eelarve arutelu. komisjoni avaldus ähm, Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia ja ähm, kolleeg Soru raport oli, tõstetakse teisipäeva pärastlõunalt kolmapäeva õhtule ja see toimub siis enne komisjoni avaldust, mis käsitleb VKE-de finantseerimise võimalusi. kas keegi on vastu? ei ole, sellisel juhul on päevakord sellisena muudetud kujul kinnitatud. palun, härra Rüübich. mul oleks üks palve, neljapäevane hääletus toimub sellise, on sellisel juhul väga äh, pikale veniv, et võib-olla oleks võimalik siis hääletusega pool tundi varem alustada. jah, kui neljapäeval. Haben Sie das schon vor? ma arvan, neljapäevaks nad on juba selle ära korraldanud, härra Roll vaatas mind praegu väga rangelt, ma loodan, et see ei puudutanud midagi aja muutmise kohta, kellaaja muutmise kohta, vaid lihtsalt hääletuse kohta. rahvapartei taotleb komisjoni asepresidendi kõrge esindaja ähm, avaldust, mis puudutab Georgiat ja eriti siis olukorda äh, Rustavi kaks televisiooni telejaamas ja ja sellega peaks kaasnema ka resolutsioon ning selle taotluse toetuseks saab kõigepealt sõna härra Brock. härra president. lugupeetud kolleegid, ma, ma paluksin teid seda eh, miniplenaaristungil eh, arutada ja eh, seda arutada ka sel tänaval juba, see, kui kui me seda minitäiskogul teeme, siis siis me saame selle seisukoha koht-, vastu ka ähm, protestida, aga täna me saaksime selle aruteluga edasi minna, aga see ei ole võimalik, et idapartnerluse raames ja riigis, millega meil on assotsieerimisleping, et see viimane valitsuse poolt mitte kontrollitav ähm, telejaam kinni pannakse. tegu on valimiseelse perioodiga ja, ja minu meelest on see äärmiselt äh, põhimõtteline küsimus, see on seotud sõnavabadusega ja ma saan aru, et te seda soovite alles novembri kohtumisel käsitleda, aga sellegipoolest tegu on kiireloomulise küsimusega ja ka ja ma tõesti ei ole kunagi palunud kunagi varem selliseid kiireloomulisi küsimusi varem käsitleda, siis ma paluksin, et toetaksite meie taotlust. aitäh, härra Brock! kes soovib härra Brocki taotlust toetada? kes on selle poolt? keegi ei ole poolt, kes on selle vastu? proua Hautala um, Like to, um... mina sooviksin kõiki üles kutsuda mitte panna seda teemat selle nädala päevakorda, sellepärast et nagu öelda, siis delegatsioon läheb selle nädala lõpus koha peale ning tegu saab olema esimese parlamentaarse äh, kohtumisega Georgiaga, ma arvan, et oleks väga segav, kui me praegu seisukoha vastu võtame, et kindlasti on meil võimalus seda arutada meie kolleegidega äh, ka küla, meie visiiti ajal ja ma sooviksin veel kord tähelepanu pöörata sellele, et äh, kui eelmise Äh, valitsuse ajal tõstatati samasugune teema, nimelt Imedi telejaama sulgemine valitsuse poolt, siis äh, samad äh, kolleegid, kes praegu soovivad resolutsiooni, tollal selle, sellist taotlust ei esitanud. ja ma olen tõesti väga mures, et me praegu oma institutsionaalset usaldusväärsust õõnestame, kui me selliseid topeltstandardeid kasutame sest et me ei saa võimaldada sellise olukorra tekkimist erinevates idapartnerluse riikides. sellisel juhul hääletame seda taotlust. taotlus on põhjendatud äh, olukord Georgias äh, ja äh, panna see kolmapäeva pärastlõunal, kes on poolt? kes on vastu? palun. kas kõik hääletasid? kas kõik kolleegid on hääletanud? hääletus on lõppenud jah, taotlus on tagasi lükatud. päevakord, ta ei muudeta. lugupeetud äh, daamid ja härrad ähm, ühinenud äh, Euroopa vasakpoolsed äh, taotlevad komisjoni asepresidendi äh, avaldust äh, Lääne-Sahara rohelise äh, rongkäigu toimumise kohta nelikümmend aastat tagasi, et see pandakse samuti siis meie pärastlõunasele koht-, päevakorda ja kõigepealt selgitab seda proua Sanchez Caldenti. aitäh, härra president. kuuendal novembril neljakümnendat korda ähm, mälestatakse siis äh, rohelise rongkäigu, rohelist rongkäigu Lääne-Saharas ning äh, erinevad ähm, Hispaania valitsused äh, on tähelepanu pööranud sellele konfliktile, samas kui Euroopa ei ole sellele tähelepanu pööranud ning ei soovita ka toetada ÜRO seisukohti selle territooriumi osas. kui Euroopa Parlament tõesti inimõigusi kaitseb, siis me peaksime panema selle eh, teema päevakorda. üle üheksakümne tuhande isiku on juba nelikümmend aastat eh, oma kodumaalt eh, eemal ja samuti on olukord väga keeruline pagulaslaagrites, nii et me ei tohiks selle probleemi ees silmi sulgeda, vaid peaksime seda arutama kes soovib äh, proua kolleegi taotlust toetada? palun, härra Lambertus. Eh, asi ei ole mitte roheliste rongkäigus minu sõnavõtu põhjus, vaid asi on pigem selles, et see et see langeb kokku meie miniplenaariga Brüsselis, mis tähendab, et me peaksime pidama selle arutelu just miniplenaari ajal Brüsselis vasakpoolsete ettepaneku alusel. jah, aga see on nüüd hoopis teine taotlus, mille te esitate, tõest taotluse sisu toetasite, aga te taotlust ennast ei toetanud. ja seetõttu, kes on proua Sanchez'i taotluse vastu? palun, kolleeg Breda. Euh, austatud president, usun kõigepealt, et on natuke vara rääkida kuuendast novembrist, sest me oleme veel oktoobrikuus. ma tean, et kommunistide poolt võetakse neid äh, tähtpäevi väga, väga vara juba jutuks, aga me ei peaks sellele järgi andma ning lisaks ma ei usu, et tegemist on küsimusega, mida peaks siin arutama see on asi, mis on Hispaanias ja mõnes teises riigis päevakorras, aga ei ole asi, millest peaks, mille üle peaks arutama Euroopa Parlamendis, ma ei näe seost. võib-olla Maagrebi delegatsiooni sees on, on mõistlik seda arutada, aga igal juhul siis ka ainult seal, aitäh. hästi. kolleeg äh, Lambers ütles, et äh, seda võib ka novembrikuus käsitleda. sellisel juhul te võtate oma taotluse tagasi ja teie fraktsioon teeb vastava taotluse novembri äh, päevakorra kohta, siis me paneme selle ka päevakorra projekti kirja. palun. mina toetan äh, Lambertsi taotlust, et me toe-, käsitleme seda teemat novembrikuise minitäiskogu ajal selge, väga hea, siis nii ka teeme. ja proua Zimmer, siis äh, palun taotlege, äh, et äh, see küsimus pannakse ka esimeste konverentsi päevakorda, et siis me saame ka vaadata, kas me paneme selle novembri mini täiskogu päevakorda või mitte. sellisel juhul muudatusi selle nädala päevakorda ei toimu ja härra Rööbik palus, et me neljapäeval hääletusega alustaksime kolmkümmend, nelikümmend minutit varem kes toetab härra Rüübiki taotlust? et ma veel hääletamisega tegelikult ei alustanud, suured, suurepärane, et te kõik selle poolt olete, kas keegi on vastu ka sellele taotlusele? kas keegi on vastu sellele taotlusele? sellisel juhul nüüd ametlikult, kes soovib hääletamisega varem alustada, kolmkümmend kuni nelikümmend viis minutit varem. kes on vastu? erapooletud? ma arvan, et esimest korda näen ma siin ühehäälset äh, otsust. lugupeetud kolleegid, aga ma sooviksin juhtida teie tähelepanu kahele asjale. hääletamine toimub kolmkümmend kuni nelikümmend viis minutit nii et see oli minu viga, me alustame kolmkümmend minutit varem. see loomulikult lühendab äh, fraktsioonide äh, kõneaega kolmekümne minuti võrra. ja kaebused, mis mulle esitatakse äh, seoses puuduva kõneajaga, sedastan ma kõikidele nendele, kes praegu toetasid seda taotlust. ja sellisena on nüüd päevakord vastu võetud härra Castalgo. aitäh, härra president. mina sooviksin kasutada võimalust ja juhtida tähelepanu järgnevale eh, teemale. see puudutab kiireloomulisi teemasid neljapäeva hommikul ja nüüd seda lühendatakse veel poole tunni võrra, seda arutelu aga paistab, et kiireloomulisi teemasid enam nii tõsiselt ei võeta, sellepärast et väga vähe kolleege on kohal nendel aruteludel ja nüüd on meil veel ka väga vähe aega. et võib-olla me peaksime kiireloomuliste teemade arutelu panema äh, Brüsseli minitäiskogu päevakorda, et ehk saaks president sellega arvestada. jah, ma täiesti mõistan teie taotlust, aga paraku ma pean teile ütlema, et tegelikult me seekord ei ole neljapäeval ühtegi kiireloomulise teema arutelu päevakorras, meil ei ole mitte ühtegi. neljapäeva hommikul toimuvad meil tavaarutelud ja oktoobris on meil alati kaks täiskogu istungit ja seetõttu teisel istungjärgul kiireloomulisi teemasid ei arutata, aga me võtame loomulikult selle, arvestame selle mõttega järgmisteks järgmistel istungjärkudel. nüüd, daamid ja härrad, jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde ja see puudutab maksustamist. kõigepealt härra Ferberi raport, kohustuslik automaatne teabevahetus maksustamise valdkonnas. jah, proua Sandur, palun. vastamaks härra president, või täpsustamaks õigemini ja vastamaks seoses äh, vähese ajaga ning arutelu üleviimisega Brüsseli miniplenaarile, siis mina ütleksin, et kasutagem pigem ära seda aega, mis meil on ette nähtud Strasbourgi istungjärgu ajal. meenutan kõigile, et neljapäeva pärastlõuna on aeg, mis on meie käsutuses, käsutagem see ära, nii nagu lepingud selle ette näevad ning siis oleks võimalik, kui sealt midagi üle jääb, oleks võimalik arutelu jätkata Brüsselis. proua, proua parlamendiliige, võib-olla te ei kuulanud seda, mida ma rääkisin. ja te ei kuula mind vist ka praegu, proua Sander. ma üritan teiega, teie poole pöörduda juba üks minut. ning ma ütlesin just, et neljapäeva pärastlõuna on ka tööaeg. see tähendab, et meie arvamused teiega ühtivad igati